kuulutan avatuks äh, äh, istungi, mis äh, katkes kahekümne kuuendal veebruaril. kõigepealt ma sooviksin siin tervitada Euroopa Nõukogu presidenti Herman van Rompuyd. südamlikud tervitused teile. Uh, like for... meil oli vaja viisteist 15 minutit aega erinevate teadannete jaoks ja siis me alustame oma aruteluga. ma sooviksin ka tervitada komisjoni presidenti härra Barrosot. viimase viie aasta jooksul on teie jaoks juba muutunud tavaliseks istuda siin, see ei ole teie jaoks mitte esimene kord siin meie ridades äh, olla. daamid ja härrad, kõigepealt mõningad kommentaarid, mõningad märkused kahetsusega pean ma teile teada andma, et äh, Brüsseli lähedal toimunud rongiõnnetuses